kuu aega tagasi ja see on väga-väga kiire võit suur,. suur-suur tänu teile kõigile! suur aitäh, härra Stevenson! Läheme edasi hääletamise juurde. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve. muudatusettepanek äh, kaks, poolt vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kolm, poolt vastu, erapooletud vastu võetud number üks poolt, vastu. härra Salato, palun. president, non trovo la mia carta di äh, lugupeetud president, ma ei leia üles oma hääletuskaarti, ma küll tahaks osaleda hääletusel. härra Salato, te saate osaleda hääletusel Eh, meil on siin eh, olemas inimesed, kes selle hääletuskaardi annavad. siinsamas eh, täiskogu saali taga on olemas siis ruum, kus te saate hääletuskaardi. nüüd esimene poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. kontrollime, hääletus on alanud kas olete kõik hääletanud? sellega on hääletus lõppenud. ja tagasi lükatud. number viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. aga, aga neljas poolt, neljas poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd läheb hääletusele resolutsiooni eelnõu koos muudatustega, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas olete kõik hääletanud? hääletus on lõppenud ning suure häälte enamusega heaks kiidetud. ja nüüd läheme edasi Saifi raportiga. hääletusele läheb jah palun, härra Kasiini. jah, ma hääletasin poolt, aga masin ei töötanud. president, väga hea, paneme kirja. jah, sama siin, ka mina hääletasin poolt, aga masin ei töötanud. niisiis, nüüd äh, Saifi raport vastavalt lihtsustatud menetlusele hääletusele läheb see raport ning tegemist on nimelise hääletusega, hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. ja suure häälte enamusega heaks kiidetud. õnnitlused saadik Saifile. nüüd on Nedeltševa raport, lihtsustatud menetlus jällegi. ja hääletus on alanud, kes on poolt, palun wollte nur zu Protokoll geben, dass mein Abstimmungsgerät bei der letzten namentlichen Abstimmung nicht funktioniert. minu masin ei töötanud viimase hääletuse osas kahjuks, nii et ma tahtsin, et see oleks protokollis kirjas. jah, paneme kirja ka teie puhul selle ja saadame teile ka tehniku appi. ning nüüd siis need Eltseva raport poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ja õnnitlused ja nüüd läheme edasi Paljateli raportiga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja õnnitlused. Läheme edasi, Lichtenberger poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja õnnitlused. ning nüüd Peleti raport nüüd. härra Pelet, palun. Non vuole parlare? ah ei, te ei soovigi sõna, palun, palun. kallid kolleegid, esimees, üks minut lihtsalt selleks, et mainida, et see on väga oluline signaal, signaal, mille parlament täna välja saadab, see, et et me tahame ära kaotada topeltmeedia võimaluse nii riigi eel, riigiringhäälingu kui eraringhäälingu suhtes. Need, kes aastat tagasi arvasid, et parant- äh,, parlament ei suuda iialgi kokku leppida meediapluralismi suhtes, nad eksisid. minu kolleeg Petra Kamarev ja er-, kõige Doris Pakk, ma tahan teid väga tänada, sest nemad on selle algatuse emad, aitäh! suur aitäh, äh, härra Bellet, poolt ei president parandab ennast, lõige kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kolmkümmend viis, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ning nimeline hääletus kogu ettepaneku üle, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud ja suure häälteenamusega on ka see heaks kiidetud, õnnitlused härra, härra Peeletile. nüüd läheme edasi äh, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni numbriga tuhat kolmsada kakskümmend viis, teine muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, lõige viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. lõige kaheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. number kolm, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks poolt. vabandust, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. hääletusele läheb kogu ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ning õnnitlused ja läheme edasi nüüd esindusega. üks üks, neli ja kuus on identsed, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks ja viis, eraldi hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud hääletus on alanud teise osa osas ma ei näinud hästi, mis toimus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, jah. kaksteist lõige, siin on kaks osa, esimene poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, neljas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kuusteist, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateistkümnes lõige, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt B, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, D, esimene osa, kes on poolt, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmas, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud emendamento sette per appello nominale votazione aperta nimeline hääletus hääletus on alanud seitsmes on lõppenud tagasi lükatud aperta kaheksas nimeline hääletus hääletus on alanud hääletus on lõppenud respinto on tagasi lükatud hääletusele läheb kogu ettepanek koos muudatustega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja õnnitlused. õnnitlused siis komisjonile. Kularska-Bubinska, uus energiastrateegia Euroopa ajaks, kaheksas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek Äh, mis on suuline härra Svobodalt, äh, lõige äh, kolmkümmend kaks osas härra Svobodalt. suur tänu, härra president, me hääletasime Rapkai raporti üle teisipäeval, mis räägib söekaevanduste sulgemisest nii et ükskõik, kas see meile meeldib või mitte, parlament nii otsustas, kui me nüüd täna lisame siia teistsuguse lõike, siis vähemasti komisjon ei vaataks selle peale kuigi hea pilguga, nii et võiksime siia lisada äh, sõna mm, konkurentsivõimetu, et see läheks kokku ka raporti, äh, RAPKAI raportiga, ükskõik milline teie seisukoht ka ei oleks. Äh, parlament peaks ikkagi jääma ühtseks nüüd teatud küsimustes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 on juba piisavalt äh, asjakohane ning järjepidev. ja seega, kui te tahate seda veelgi muuta, siis sellisel juhul me räägiksime äh, kivisöest ainult äh, energia, energiamiksis nii et ma arvan, et me ei peaks seeläbi tasakaalu muutma ja ma palun, et saadikud hääletaksid selle muudatusettepaneku vastu jah, nüüd äh, me ei peaks hakkama arutama seda küsimust eraldi, kallid kolleegid. härra Svoboda esitas muudatusettepaneku suuliselt. kas on selle, keegi selle vastu? Ci sono 40? Va bene, mi pare che ci siano 40 deputati che si oppongono jah, ma usun, et tõesti oli nelikümmend saadikut, kes selle suulise muudatusettepaneku vastu püsti tõusis. seega on seda tagasi lükatud ja hääletame muudatusettepanekut üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud. La votazione è chiusa. Hääletus on lõppenud. L'emendamento è e ja tagasi lükatud. Läheme edasi lõike kolmkümmend kaks juurde. lõige kolmkümmend kaks, kes on selle poolt? kes on selle vastu? erapooletud, tagasi lükatud. ning nimelised hääletused, viiskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud Respinto. tagasi lükatud. lõige viiskümmend kuus, eraldi osades, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. Approvato. Paragrahv. heaks kiidetud, kuuskümmend kolm nimeline hääletus, hääletus on alanud La votazione è chiusa. hääletus on lõppenud. Approvato. heaks kiidetud kuuskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, no erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend, esimene osa, poolt. dove? non c'è jah, tundub, et siin on üks viga tekkinud, äh, kuuskümmend üheksa enne osade kaupa. poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd äh, seitsmekümnenda esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud seitsekümmend kolm, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend üheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, kaheksakümmend kaheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaks poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. hääletus on alanud. kin-, suletud on hääletus eh,. Larg... ja suure häälteenamusega heaks kiidetud. kolm ja neli, kes on poolt? vastu? erapooletud, kontrollime üle, hääletus on alanud La votazione è chiusa. lõppenud äh,. Eh, approvato. heaks kiidetud nelja häälega. ja nüüd hääletusele äh, kogu ettepanek, äh, hääletus on alanud, nimeline hääletus. hääletus on suletud. heaks kiidetud suure häälte enamusega ning õnnitlused Kularska-Bubinskale. nüüd läheme edasi Cancuni konverentsiga. neliteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kuues lõige, kes on poolt, esimene osa, kes on vastu kes on erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. teine muudatusettepanek kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, heaks kiidetud. La votazione aperta. hääletus on alanud. teise osas, teise osa osas. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. number viisteist, kes on poolt? viisteist. palun tõstke kätt, sest et muidu ma eksin. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, hääletus on alanud, kontrollime üle. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid kontrollime üle, hääletus on alanud. kõik käib väga aeglaselt heaks kiidetud. number kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid. tundub, et on tagasi lükatud. number seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. hääletus on alanud. kontrollime üle. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. number kaheksateist, hääletus on alanud ja ka lõppenud. heaks kiidetud. number üheksateist, kes on poolt? vastu. erapooletuid heaks kiidetud. number neli, kes on poolt? kontrollime üle number üheksateist muudatusettepanek. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek number neli, kes on poolt? kes on vastu? kontrollime jälle üle. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige number viisteist, kes on, lõige number viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. Äh, muudatusettepanek number viis, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek number kakskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud lõige seitseteist esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt, vastu ja erapooletuid tagasi lükatud. kolmas osa poolt, vastu, kontrollime üle hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kakskümmend, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kakskümmend kolm, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, hääletus on alanud, kontrollime üle. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. number seitse, esimene osa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. teine osa langeb ära. number kakskümmend üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. nüüd kakskümmend kaks, nimeline hääletus, see on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakskümmend kolm, kes on poolt? poolt, palun, vastu. erapooletuid, mulle tundub, et on tagasi lükatud. number kaheksa. kontrollime üle, number kakskümmend kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see lükati tagasi ühe häälega nii et ärge siis nüüd mõelge, et äh, president siin suudab nii efektiivne olla, nüüd äh, number kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime üle, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kümme poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend kaheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, kontrollime üle. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kuus poolt, vastu, erapooletuid tundub, et heaks kiidetud. kontrollime üle, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud muudatusettepanek number üks langeb ära, kakskümmend seitse, kes on poolt? kakskümmend seitse poolt, kes on vastu? erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletuid. see on heaks kiidetud. kolmteist, kes on poolt? kolmteist, palun poolt, kes on vastu? erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime üle kolmteist, vabandust, kolmkümmend La votazione è chiusa. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. edasi terve resolutsioon muudetud kujul, kes on poolt, vastu. kontrollime üle. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud resolutsioon kiideti heaks, palju õnne! edasi Lääne-Sahara panen ühisresolutsiooni ettepaneku hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. palju õnne. edasi Ukraina Ukraina ühisresolutsioon, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. härra Kaaler on tulnud välja suulise muudatusettepanekuga, palun, härra Kaaler. Äh, härra esimees, kuivõrd selle äh, resolutsiooni koostamisest on muutunud üks tõsiasi, sel ajal Ukraina ei olnud veel nimetatud OECD eesistujamaaks. aastal kaks tuhat kolmteist on see riik nimetatud government to bring the legislation on media freedom in line with OSCE e standards. This part remains unchanged. see osa jääb muutumata ja nüüd in this regard would strengthen Ukraine's credibility as OSCE e chairman in office for 2013 ehk siis otsustavad sammud tugevdaksid Ukraina usaldusväärsust OSCE juhina. kas keegi parlamendiliikmetest vaidlustab selle muudatuse, paistab, et mitte, sellisel juhul hääletame selle üle. suuline muudatusettepanek, paragrahv kaheksa, poolt, erapooletuid, vastu võetud. nüüd edasi muudatusettepanek number kolm, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud number seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime üle, number seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. number üks, poolt, nimeline hääletus, vabandust, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud. ja väga suure häälteenamusega. number viis, palun poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, number kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, number kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud number üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number kuus poolt. kes on kuuenda poolt? palun tõstke kätt po-, vastu, erapooletuid. kontrollime üle, muudatusettepanek number kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud. terve ühisresolutsiooni ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. palju õnne. nüüd edasi Jadot raport. rahvusvaheline kaubanduspoliitika. esi, esimene ja teine muudatusettepanek võeti tagasi. esimene osa lõikes üks poolt, vastu, teine osa poolt, vastu, erapooletuid. see on tagasi lükatud. lõige kaks, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, lõige kolm poolt, esimene osa vastu e, erapooletuid e, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kontrollime üle, teine osa lõikes kolm, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, teine pool, e, teine osa tagasi lükatud, lõige kaheksa, esimene osa poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. lõige kuusteist, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, lõige kakskümmend esimene osa, kontrollime elektrooniliselt üle, lõige kuusteist hääletus on alanud, hääletus on lõppenud heaks kiidetud. lõige kakskümmend esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime üle, teine, teine osa, kahe, lõikes kakskümmend hääletus on alanud, hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud lõige kakskümmend kaks, rohelistel on suuline muudatusettepanek. palun. Monsieur le Président, euh, nous proposons de changer jah, me teeme ettepaneku, et teise, kahekümne teise lõike lõpp tuleb asendada sõnaga, sõna prevent inform ja request to the commission and member state to inform the european parliament about loans granted by export credit agencies and the european investment bank to projects that have a negative uh, impact on climate. kas keegi on selle suulise muudatusettepaneku vastu? tundub, et ei ole ja seega hääletame seda. lõige kakskümmend kaks suulise muudatusettepaneku keskkond poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kakskümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. lõige kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kolmkümmend üks poolt kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend kolm, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid äh, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, äh, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa, nimeline hääletus. nii et kolmkümmend kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud trentacinque. kolmkümmend viis. Lähme selle juurde tagasi nimeline hääletus, kolmkümmend viis hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud, palun. hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud. kolmkümmend üheksa, kahes osas esimene osa poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime üle, teine osa, kolmekümne üheksas hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt vastu, erapooletuid. tundub, et on heaks kiidetud, kontrollime siiski üle, nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tõepoolest, see on tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend kolm esimene osa poolt, vastu, erapooletuid teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa esimene osa poolt, vastu, erapooletuid äh, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seits-, seitsekümmend üks, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud. teine osa on tagasi lükatud. kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmteist poolt. kontrollime üle, number üksteist hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. number kolmteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. põhjenduspunkt B, kahes osas esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. põhjenduspunkt C kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. põhjenduspunkt D, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud põhjenduspunkt äh, H poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nüüd äh, nimeline hääletus terve resolutsiooni ettepaneku üle, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. suure enamusega heaks kiidetud, palju õnne. nüüd edasi äh, Desiri raport me ei ole endiselt veel lõpetanud, nii, teine lõige kahes osas, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, lõige kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. lõige neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kakskümmend kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu. kontrollime üle, teise osa. hääletus on alanud teine osa, lõige kakskümmend. hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud, kakskümmend viis poolt. vabandust, hääletus on alanud, number kakskümmend viis osas. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud lõige kolmkümmend kaks, härra Desir on tulnud välja suulise muudatusettepanekuga, teil on sõna, härra Desir suur aitäh, härra president! tegemist on kolmekümne teise lõike algusega, kus me tahame teha muudatusettepaneku koos äh, variraportööriga ning ma loen inglise keeles selle ette, sellepärast et nii me selle kokku leppisime. kutsub üles vaatlema samadel äh, foorumitel rahvusvahelise konventsiooni väljatöötamist ja ülejäänu on sama oh kas keegi on suulise muudatusettepaneku esitamise vastu? ei ole. sel juhul lõige kolmkümmend kaks hääletusele selle suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, lõige kolmkümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on heaks kiidetud, põhjenduspunkt D, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, põhjenduspunkt L poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, põhjenduspunkt O kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud põhjenduspunkt V, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. põhjenduspunkt X, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, resolutsiooni ettepanek läheb äh, tervikuna hääletusele, nimelisele hääletusele, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud suure häälteenamusega heaks kiidetud, palju õnne härra Desiirile. viimane hääletus. konkurentsi teemaline koostöö resolutsiooni ettepanek hääletusel, kes on poolt, vastu? härra Alfano, palun. tahtsin hääletada, aga masin ei töötanud. härra president ütleb, et võtame selle teatavaks ja resolutsiooni ettepanek nüüd, kes on poolt, kõik olete hääletanud. tundub, et hääletasite suurte häälte enamusega resolutsiooni ettepaneku poolt, head isu ja nüüd äh, hääletusselgitused, palun. Beh, perfetto.